Za chwilę przechodzimy do kolejnej debaty. Bardzo proszę. Ja kohe võtame järgmise päevakorrapunkti. Meil on muidugi oh, kes lähevad ära, siis palun minge, kuigi meil on väga kahju teist lahkuda ja kes jäävad siia, siis palun istuge oma kohtadele ja me hakkame peale. Oh, hello. So this is for the next item. I think